nõukogu ja komisjoni avaldused Nord Streami torujuhtme võimsuse kahekordistamine ning selle mõju energialiidule ja energiavarustuse kindlusele. ja nõukogu nimel minister Schmidt, palun. suur tänu, härra president, daamid ja härrad energiavarustuskindlus ning tihedam koostöö selles valdkonnas nii Euroopa Liidu sees kui ka välispartneritega on Euroopa Liidu poliitilistes prioriteetides üsna eesotsas. energiatarnekindlus on üks suuremaid väljakutseid Euroopa Liidus. minevikus on võetud kasutusele juba mitmeid erinevaid meetmeid, näiteks kolmas siseturu pakett, äh, taastuvenergia õigusaktid, energiatõhususe äh, pakett, mis suurendab meie energiasõltumatust ning ühtlasi teatis, mis puudutab Euroopa energiavarustuskindlust ja koostöökidega. kahe tuhande neljateistkümnenda aasta lõpus tehti algust Energialiiduga eesistuja arvates kujutas see endast olulist sammu edasi energiapoliitika arendamisel Euroopa Liidus ning varustuskindluse tagamiseks samuti. energia liidus on viis erinevat mõõdet, energiavarustuskindlus, energia siseturg, mis on täielikult integreeritud, energiatõhusus, ehm, heidete vähendamine ning ühtlasi teadus- ja arendustegevus viimases punktis äh, tahaksin meelde tuletada seda, et eesistuja hiljuti äh, korraldas Luksemburis äh, energiatehnoloogia nädala, kuhu kogunesid rohkem kui viissada sektori eksperti ning ettevõtte juhti ja ettevõtjaid ka taastuvenergia sektorist. energialiit seab olulisele kohale ka energiaalase koostöö piirkondlikult. nii et on vaja energiaturg täielikult integreerida selleks, et säästa. energialiidu lõpuleviimine ning varustuskindluse suurendamine just maagaasi osas on viinud selleni, et komisjon tuleb vist kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal välja ettepanekute paketiga maagaasi varustuskindluse kohta eesistuja äh, jälgib täpselt seda, mis toimub selles küsimuses ka konsultatsiooniprotsessis. nüüd edasi, mis puudutab Nord Streami äh, torujuhtme võimsuse suurendamist, hetkel ei ole nõukogul veel ametlikku seisukohta selles küsimuses, tegemist on äh, kaubandusliku projektiga, äriprojektiga koostöös Venemaa ja Euroopa Liidu ettevõtete vahel ja loomulikult siin projektis on nii energeetilisi, majanduslikku, geopoliitilisi kui ka keskkonnaalaseid väljakutseid, siin tõstatuvad erinevad küsimused, muuhulgas näiteks, kas see panustab energiatarne kanalite ning tarneallikate mitmekesistamisele ning kuidas see mõjutab erinevaid riike. komisjon kes seisab hea Euroopa Liidu õigustiku ning aluslepingute ellurakendamise eest, kaalub ja vaatab läbi, kas see projekt vastab siseturu reeglitele. eesistujariik soovib teile kinnitada, et nõukogu tegeleb teemaga. meie eesmärk on edasi arendada energialiitu eriti varustuskindluse osas. me soovime suurendada ka Euroopa Liidu energiasõltumatust. sinna alla kuuluvad samuti loomulikult ka taastuvenergiad ja nende arendamine. energia ja kliima teema kohta oleme täna juba nii mõndagi kuulnud, nii et need kaks teemat on omavahel väga tihedalt seotud suur aitäh teile, härra minister ja sõna on volinik Arias Kanietal, palun. lugupeetud saadikud, võtmesõnum. kindel energiatar-, tarne on komisjoni prioriteet ja järgmistel kuudel me kavatseme uuesti kriitilise pilguga üle vaadata gaasitarned ka vastava strateegia ning äh, hoolitseda selle eest, et kõik vastaks e-, Euroopa e-, energiatarnekindluse põhimõtetele. vaja on kindlasti ka lahti saada üle kontsentreeritusest ühele allikale, ühele tarnijale ehk vaja on allikate mitmekesistamist. kava, kavas on ka aastaks kaks tuhat kakskümmend kahekordistada meie sissetooda, meie imporditavat energiat. meie edusammud on väga head olnud. möödunud kuudel oleme esimesi käega katsutavaid tulemusi näinud äh, mitmeski regioonide, regioonis ja toon näitajaid. põhimõtteliselt ähm, Kesk- ja Ida-Euroopa piirkondade äh, ühendused on paranemas. ja me loodame, et ähm, asi läheb veelgi edasi aastaks kaks tuhat kakskümmend. kümme miljonit kuupmeetrit äh, gaasi peaks Aserbaidžaanist tulema Euroopasse aastaks kaks tuhat kakskümmend, siis aastas on see. ja järgmisel nädalal on kavas Poola ja Leedu vahelise gaasikonnektori lepingu allakirjutamine. ja ma ei väsi kordamast, kui tähtsa tööga on tegemist, sellepärast et Euroopa ju praegu impordib palju gaasi Venemaalt, sealhulgas osa sellest kulgeb läbi Ukraina. nüüd äh, Nord Streami juurde. Nord Stream kaks jääb kommertsprojektiks ja kui tegemist on äriprojektiga, siis äriprojektis osalejad mm, peavad ise kokku leppima asjades, aga kõik peab toimuma Euroopa Liidu reeglite järgi, sinna alla käivad keskkonnareeglid, hankereeglid ja nii edasi ja komisjon kavatseb kõike seda väga rangelt hinnata ja veenduda, et kõik toimub õiguspäraselt. umbes viiskümmend protsenti praegu ülekandevõimsust Venemaalt ähm, kasutatakse ja seegi on rohkem, kui Euroopa praegu vajab. ma sooviksin rõhutada, et komisjon toetab aktiivselt jõupingutusi selle nimel, et ähm, meil on olemas usaldusväärne trass. meie soovime, et Venemaa oleks ka tulevikus usaldusväärne gaasitarnepartner aga samas see peab ähm, toimuma paralleelselt meie mit, äh, varustajate mitmekesistamisstrateegiaga. Iniziamo. suur aitäh. ja nüüd algab arutelu Rahvapartei nimel äh, Jerzy Buzek. aitäh juhataja, lugupeetud volinik. ma austan majandusvabadust. kõige taga on ju kasumi teenimise soov. Nord Streami osas on meil aga kahtlusi mõlemal poolel või mõlemal rindel. väga raske on rääkida kasumist sellepärast et tegelikult olemasolevatki infrastruktuuri, sellest kasutatakse vaid poolt ja tegelikult merre torustiku rajamine on palju kallim kui maa peale torustiku rajamine ehk Nord Stream kaks ehm, lisaks sellele on vastuolus keskkonna ohutusega ning lisaks tarnijatel on nii-öelda monopoolne positsioon. praegu komisjon muuseas analüüsib ühte konkreetset asja, mis on seotud Gazpromiga ja tegelikult see ettevõtmine ei saa sugugi olla puhtalt äriline. see ju tekitab ka poliitilisi pingeid, me oleme seda juba ükskord näinud Nord Stream ühega see on meie partnerite jaoks oht. ehk kõikides nendes riikides, mis sinna naabrusesse jäävad. me ootame Euroopa Komisjonilt, et komisjon teeks kõik selle nimel, et kui tingimusi ei täideta, et sellisel juhul Nord Stream kaks projekt ka seisatakse. aitäh! härra Puusek, teil on sinise kaardi küsimus, kas te olete valmis vastama? ja loomulikult. Rabatso, mikrofon palun. tisztelt képviselő úr, az északi áram... lugupeetud juhataja, Põhja Äh, tähendab, Nord Streami kaudu saab Venemaa gaasi Saksamaa, praegu te rääkisite, et olemasolevat võrgustikku ei kasutata niigi täielikult, vaid poolt kasutatakse ja samas ähm, uus võrgu, võrk või torustik ähm, peaks kahekordistama võimalused. mis te arvate, kas äh, kas see praegune projekt tähendab, et Saksamaa valmistub selliseks stsenaariumiks, et tulevikus nad ei saa äkki üle Ukraina seda gaasi? aitäh. praegused ühendused idaga, neid kasutatakse vaid umbes viiekümne protsendi ulatuses ehk teiste sõnadega, võimsust kasutatakse vaid viiekümne protsendi ulatuses ja äärmiselt põhjendamatu tundub ka olevat see, et muudkui ehitatakse veel uusi ühendusi juurde. siin, siin äh, minu meelest puudub loogika. ma ei saa päris hästi nendest asjadest aru ehm,. kolleeg Sanonato ministro, grazie, komissario. Preoccupa. suur aitäh. juhataja, on äärmiselt murettekitav, et me näeme seda püüdlust suurendada Nord Streami võimsust, sellepärast et see tegelikult äh, suurendab ju meie sõltuvust Venemaa gaasist ja see sellel on omad tagajärjed paljudele Euroopa riikidele. meil on Jamali küsimus ja Ukraina, mis on samuti transiitriik, väga oluline on see teema ka transiitriikidele, sest äh, loomulikult Janar läheb läbi äh, Valgevena, Valgevene ja see tähendab, et äh, siin on juba nõrk tasakaal liikmesriikide vahel, mis muutub veelgi hullemaks, mis puudutab energia ja importi, siis äh, selles osas on see väga oluline. mis puudutab kõige ambitsioonikamaid poliitikaid, mis on meie äh, varustuskindlus, siis see on selles pildis äh, ülioluline element ja see mõjutab Euroopa Liitu tervikuna. energiapoliitika kontekstis, sest Ukraina on võtmepositsioonis ja Nad soovivad oma positsiooni konsolideerida ja seega äh, satuvad nad veelgi enam äh, Venemaa mõju alla ja siinkohal räägime me äh, kahe tuhande kahekümnenda aasta piirist mitmetest miljarditest eurodest, mis mängus on. Ukraina on loomulikult oluline transiitriik ja neil on ka väga oluline Äh, tulu sellest, see mõjutab Euroopa Liitu, aga ka just Ida-Euroopat. South Stream omakorda on äh, nende arengute tõttu probleemides ning kriitika, mis loomulikult puudutab äh, Nord Streami, käivitab ka selles osas. härra Gribaltšek ECR-i nimel, palun. Nendel juba aastaid olema ma soovinud, et volinik Ottinger räägiks, miks sakslased ähm, osalevad Nord Streami ähm, väljaarendamises Euroopa Parlament oli vastu, volinik ütles, et äh, lähtudes ähm, sellest olukorrast ei äh, otsustada äh, selliste investeeringute küsimust. Äh, ma küsisin äh, härra Ottingerdilt, miks sakslased on kaasa löönud Gazpromi uues torujuhtmes ja mulle öeldi, et tegemist on erahuvidega ning Saksamaa valitsusel ei ole mingisugust mõju sellele ja paar nädalat tagasi esitasime ka teile küsimuse, mis äh, te arvate Nord Streami kaks äh, ehitamisest äh, seoses kolmanda energiapaketiga ja mille kohta ka mina koostan ühte raportit. Te olete taas kord korranud, et tegemist on eraettevõtlusega ja komisjon ei saa mitte midagi siinkohal teha ja Norse Nord Stream hakkab äh, aastas sada miljonit äh, kuupmeetrit edastama, mis on väga oluline osa sellest toormaterjalist Euroopa Liitu. see on täielikult äh, vastuolus mitmekesistamise põhimõttega, mis puudutab varustuskindlust ja ja energiasõltumatust, eriti mis puudutab Kesk- ja Ida-Euroopa riike kes jäävad äh, selle mõju alla. meil on vaja läbi vaadata liikmesriikide poolt äh, selline lähenemine, mis puudutab energiapoliitikat, passiivsus nende investeeringute osas toovad endaga kaasa tulemused ja lõhestumise Euroopa Liidus. kas Energialiit ja Euroopa Liit peavad sellises suunas liikuma, aitäh? per il gruppo dell'alleanza dei democratici e dei liberali per l'europa la parola all'onorevole petersen. Eh, sõna saab Peterson liberaalide demokraatide liidust. Eh, aitäh, esimees. Nord Stream kaks projekt on Euroopa Liidu energia eh, varustuse ja energialiidu seisukohalt väga oluline. Venemaa jääb meie partneriteks veel äh, paarikümneks aastaks ja meie, see jääb üheks oluliseks infrastruktuuri projektist. ja Venemaa ning Gazprom on avalikult vastu seisnud Euroopa Liidu pingutustele liberaliseerida energiaturge ja ka muuta mitmekülgsemaks neid turge. ehk me peaksime väga tähelepanelikult neid ettepanekuid jälgima. nagu teate, töötab Europarlament äh, tulevase äh, Euroopa Energialiidu saavutamiseks. ma tahaksin teada, milline on teie hinnang, kuidas peaks Euroopa äh, edasi liikuma diskussioonidega ja millised peaksid olema juhtivad printsiibid selle Euroopa Liidu äh, energiategevuse osas. näiteks kui paljud liikmesriigid on hinnanud strateegilisi ja geopoliitilisi tulemusi sellel äh, projektil. ma arvan, et riigid teevad peamiselt äh, ähm, keskkonnahinnanguid, kuid need ei hilma, hõlma muid kriitilisi aspekte, sellepärast ma kutsun komisjoni astuma dialoogi äh, vastavate liikmesriikidega ja ka parlamendiga, et äh, kriitiliselt hinnata seda infrastruktuuri. samuti huvitab mind see, kuidas komisjon läheneb nendele küsimustele ja palun ka, et komisjon äh, Äh, avaldaks üle-euroopalise geopoliitilise ja strateegilise uuringu äh, selle torujuhtme osas, eriti selles osas, mis puudutab naabruspoliitikat ja Ukraina poliitikat, tänan. Per il gruppo confederale della sinistra e unitaria europea sinistra verde nordica la parola all'onorevole äh, järgmisena saab sõna härra Süli Kiotis Nord Streami ähm, võimsuse suurendamine ohustab Euroopa Liidu stabiilsust ja ka äh, selle energia turvalisust äh, energiatarnete vaatevinklist meil on äh, selline võrrand, mis äh, koosneb nii lõunapoolsest kui ka põhjapoolsest torujuhtmest ja see peaks kindlasti meile mm, muret tekitama. meil on energiasaared nii äh, lõunas kui ka põhjas ja see mõjutab meie energiatarnete turvalisust. ja ma arvan, et tuleb Äh, arvestada seda, et energiavaristuse kindlus peaks olema tugevam, eriti mis puudutab äh, vesinikke äh, kui ähm, ja teiste ainete tarbimist ja ka näiteks ümber Vahemere eh, peaksid eh, arvestama, millised keskkonnamõjud neil on ja millised eh, energiavarustuse kindluse ähm, augud seal tekivad. nüüd härra Turmes Roheliste nimel äh,. tänase debati algatajaks oli minu kolleeg ja meie arvates on väga halb idee Venemaa ja Saksamaa vahelise ähm, torujuhtme võimsuse kahekordistamine, ma isegi nimetaksin seda provokatsiooniks, see ohustab meie naabruspoliitikat. Äh, Venemaa strateegia on selge, Ukraina välja äh, lülitamine koos kõigi geopoliitiliste tulemustega ja see mõjutab Euroopa Liidu kodanikke, gaasitarned muutuvad kallimaks eh, meie kodanikele ja see ka muudab konkurentsi, see on Euroopa Liidu huvide vastu, solidaarsuse vastu ja mm, ka geopoliitiliste huvide vastu Ukrainas. ma olen kindel, et suurem osa sellest kojast jagab neid argumente ja meil on äh, muidugi äh, tähtsad lobitegijad, äh, Saksa BSNF, Hintessal ka prantslased ja inglased, nad juba käivad ringi meie koridorides, et teha lobitööd ja et see kommertsprojekt satuks, eh, viidaks ellu ja siis eh, ka väga tugevad liitlased, eh, Francois Hollande ja David Cameron. ehk ma esitan siinkohal küsimuse, kus on teie solidaarsus Ukrainaga ja ka Kesk- ja Ida-Euroopaga ja ärge rääkige meile, et tegemist on majandusprojektiga, see on poliitiline projekt ja see on väga plahvatusohtlik poliitiline projekt, sellepärast ma nõuame, et komisjon äh, oleks selgesõnaline ja ma arvan, et õige inimene istub siin. ma tahaksin ka, et nõukogu president Tusk oleks äh, väga äh, asjaga kaasatud, siis kui meil ei õnnestu selle vastu võidelda, siis me peaksime äh, Äh, unustama oma energialiidu, ma tahaksin, et Merkelil ja teised selgitaksid teistele peaministritele, miks see projekt on üldse vajalik, äh, see tuleb peatada, tänan. Per il gruppo Europa della Libertà e della Democrazia Diretta la parola all'onorevole Tamburrano. Äh, aitäh EFTD grupi nimelist härra Tamburrano Nord Streami torujuhtme võimsuse kahekordistamine äh, on äh, omaette probleem, aga sellega seoses on ka palju teisi lahendamata probleeme. me oleme oma energia üleminekuga hiljaks jäänud ja sellepärast on meil endiselt vajadus Vene gaasi järele. ja keegi ei ole siiani pööranud piisavalt tähelepanu sellele, millise tasakaalu me peaksime hoida, kui Nord Streami võimsust kahekordistatakse, siis äh, tekib meil täiesti uus külma sõja olukord äh, meie kodulävele ja Euroopa Liidu poliitika, mis on tugev ja äh, demokraatlik äh,, äh, on liiga mõjutatav suurtest äh, energiafirmade tegevusest. me räägime äh, kokkuhoiust ja me räägime äh, sotsiaalsüsteemidest, mis on surutud põlvili, aga me oleme jätnud kahe silma vahele resolutsioonid sellel teemal ja meil tuleb Äh, mõelda, mida teha. muidugi Põhjasadamaa võidab kindlasti kahekordistamisest, võimsuse kahekordistamisest, aga me peame mõtlema, millised on teised taljed ja energia vaatevinklist on äh, meie äh, liit väga haige, meil on süsinikukoguseid vaja vähendada ja me peame hind seda olukorda, et suurendada meie iseseisvust, nii mõtlema, millised on tagajärjed keskkonnale ja kliimamuutusele, nii et koos kõigi naabritega tuleb seda teha. ja me ei tohiks sõltuda neist. meil on vaja priimus inter paris lähenemist, tänan. ENF fraktsiooni nimel härra Peipalon. lugupeetud volinik, head kolleegid kui me tahame midagi öelda, süüdistatakse meid raevus, aga eh, Teie ise siin hammustate kätt, mis teid toidab. Venemaast oleme me sõltumad ja me ei saa siin millegi üle rõõmustada, olukord on praegu väga selge, kõik mõistavad seda. tuleksin teile meelde Prantsusmaa gaasiorganisatsiooni juhi eh, sõnu, kes eh, Figaro artiklis ütles, et kui me South Streami jätame, ei soovi käivitada, siis ta ütleb, et Euroopa ei suuda sõltumatust tagada Venemaa gaasist. ja nii see olukord ka on. ja seda on öelnud ka uus energiaasutuse juht, ukrainlased äh, praegusel juhul äh, on need, kes on kõige suuremas äh, hädas ja teie julgustate neid ja kus Venemaad süü-, süüdistatakse kõikide sõnadega. selleks, et tagada energiavalu, varustuskindlus, mis äh, läbiks nende riiki, selleks et kasutada seal kõiki võimalusi kaasa edastamiseks, siis me teame, et see ei ole võimalik, sest Ukraina ei ole maksnud ära kasutatud tasusid ega ka viiviseid. kahepoolsed suhted äh, Ukraina ja Venemaa osas on viinud komisjoni hukkamõistuni. komisjon andis omalt poolt toetust Ukrainale selleks, et Ukraina saaks äh, tarbida äh, Venemaa gaasi sel aastal, see oli viissada miljonit eurot väga hea, kui ukrainlased saavad äh, oma kodud soojaks kütta, aga samas ei ole nad äh, ikkagi jõudnud asjadega õigele joonele ja kui me soovime, et nad läheneksid Euroopa Liidule, äh, samas külvates viha Venemaale, oma suurele õilsale ajaloolisele vennale, seab ohtu paljude riikide varustuskindluse Bulgaaria, Serbia, Ungari, aga ka Itaalia ja Kreeka. Saksamaa ettevõte BASF, Austria ja e, teised ettevõtted eelmise aasta neljandal septembril sõlmisid lepingu selleks, et Nord Stream kaks ehitada. Gazprom e, säilitab sellest enamuse ja teised ettevõtted saavad kümme protsenti, prantslased äh, üheksa protsenti sellest projektist. see teade tuli välja Vladivostoki foorumil ja kui me, ja see võimaldaks kahekordistada praeguse tarne meil ei ole mõtet äh, siin ohtu seada seda projekti äh, ja Venemaa vastu astuda, see oleks probleem pikemas perspektiivis ja ei tagaks meile stabiilsust, mida me soovime näha. kui me tahame rahumeelset Euroopat, äh, siis peame me seda projekti toetama, mitte tegutsema selle vastu, aitäh. Monsieur, Monsieur Bay. härra Bay Teile on sinise kaardi küsimus, kas te olete valmis sellele vastama? härra Andreevitšus soovib sõna, palun. lugupeetud kolleeg, tõesti, me kuulsime Gazpromi kiitvat kõnet, Gazprom kui kõige usaldusväärsem gaasitarnija Euroopasse Äh, aga kuidas te selgitate olukorda Gazpromis? see on arvatavasti kõige korrupeeruvam suurfirma Euroopas. kui äh, te näete suuri ehitisi, mis kuuluvad äh, omanikele Moskva lähedal mingid mustad tehingud ja kuidas te selgitate, et Gazprom küsib suuremat tasu ukrainlaste käest kui sakslaste käest, kas siin võib midagi poliitilist olla või on see puhtalt rahaline tegevus, kuidas te selgitate seda eh, majandustegelasena, majandusinimesena, et Ukraina maksab kõrgemat hinda kui Saksamaa? head kolleeg, teie märkus on märgiline, mis näitab seda veameelsust, mis Venemaa suhtes tihtipeale kajab Euroopa Parlamendis selleks, et vastupidist näidata, Gazprom ei ole kunagi probleeme tekitanud varustuskindluse osas eh, ja mis puudutab neid erinevaid hindu, siis see on pidevate eh, maksmisviivitustega seotud Ukraina poolt Venemaale ja tegemist on väga suurte eh, maksetega, mis on viibinud, aitäh. La parola all'onorevole Corvin Mikke non iscritto sõna saab Korvin Mikke. lugupeetud volinik, palun mõistke, et tegemist on eravõtetega, kes seda projekti ellu viivad ning nad ei ei puuduta valitsuse tegevust äh, ja me ei saa siin kahte asja segamini ajada. meil on vaja mitmekesistada energiavarustust, meil on vaja äh, teist äh, torujuhet selleks, et mitmekesistada varustuskindlus seega ei ole siin küsimus selles, et äh, ümber suunata äh, varustus äh, Ukrainast väljapoole. meil on siin tegemist justkui Gazpromi agentidega kõikjal ja ka Euroopa Komisjonis. rohelised võitlevad söe vastu, kildagaasi vastu ja seega on üsna veider et neil on kõikide oma tegevuste jaoks piisavalt raha ja kui komisjon hakkab kaasa lööma nendes tegevustes, samas mõistes, et Poola on samuti seetõttu ohus, sest kuna see torujuht läheb Poolast mööda, Gazprom võib seega mõjutada olukorda igal hetkel ja kui Euroopa Komisjon ei mõista äh, siin mingisugust ohtu, siis ma võin öelda, et Gazpromi agendid on ka komisjonis, me ei ole mingid idioodid. sõna saab äh, Karins. lugupeetud istungi juhataja, volinik. Euroopa liidul on väga suur strateegiline nõrkus, me oleme sõltuvad, eh, sõltuvad energiast ja energiatarnijatest Venemaast, selles seisneb meie nõrkus, aga meil on lahendusi ja lah-, üks lahendus on, et meil on vaja Euroopa energialiit üles ehitada ja sellel on kolm tähtsat aspekti. kõigepealt me peame tagama energeetilise sõltumatuse, teiseks suurendama oma konkurentsivõimet ja kolmandaks on vaja mitmekesistada energiaallikaid. Nord Stream kaks projekt samas omab vastupidiseid eesmärke. see ei toeta meie Euroopa Liidu eesmärke sugugi Ehm, vaid hoopis suurendab meie sõltuvust Venemaast. konkurents väheneb ja äh, energiaallikaid ei mitmekesistu, vaid öö, koonduvad Venemaale. ja kui nüüd võimsust Nord Streamil kahekordistatakse, siis sellega Ukraina isoleeritakse. aga meie ju üritame Ukrainat hoopis toetada Ukraina samas kaotab öö, äh, oma vahendid, energiavarustuskindlus kannatab, meil on vaja peatada see projekt. kõigepealt me saame seda teha poliitiliselt, samuti nagu South Streamiga, see peeti peatati äh, poliitiliselt, teiseks me saame õiguslikult tegutseda, siin me palume, et Euroopa Komisjon kontrolliks üle. kuidas näevad välja äh, suurte eh, energiafirmade vahelised eh, lepingud ja kolmandate riikidega sõlmitavad lepingud nagu Gazpromiga. tänan. härra Baltšiitis. Euroopa Sąjungos energetinės priklausomybės nuo Rusijos mažinimas. ma tänan. Euroopa Liidu eh, energeetiline sõltuvus Venemaast on üks põhjus, miks me tahame luua energialiidu aga nüüd on äh, Euroopa energiafirmad kirjutanud alla lepingu Venemaaga, et Nord Streami võimsust kahekordistada ja see on vastuolus meie energiapoliitikaga. Need lepingud öö, ähm, öö, äh, lähevad mööda teistest Euroopa Liidu liikmesriikidest, kes seni on olnud isoleeritud Euroopa gaasi ja äh, elektrivõrkudest ja millises olukorras need riigid siis nüüd ennast leiavad selline riik nagu Leedu, mis on äh, vedeldatud äh, maagaasiterminali ilma Euroopa Liidu toetuseta loonud, äh, ehitanud ja üritab oma energiakulusid vähendada nüüd erafirmad võtavad vastu otsuseid, mis on vastuolus meie partnerite huvidega, nagu Ukraina huvid. ja sellepärast ma esitan järgmise küsimuse, kas meie jõupingutused suurendada energiajulgeolekut ja sõltuvust Venemaast ja investeerida miljardeid oma infrastruktuuridesse, siis äh, tõesti mitte midagi väärt. see on skandaalne. Euroopa Komisjon äh, peab saama kogu informatsiooni selliste lepingute kohta, enne kui need sõlmitakse, see on tõesti skandaalne olukord. meie institutsioonide efektiivsus on siin kahtluse all ma tänan ja nüüd proua Fotiga. ma tänan. Nord Stream torujuhe on jätkuvalt eh, survevahend eh, piirkonnas ja survevahend Ukrainale. asi ei ole siin energiavarustuskindlusest, vaid solidaarsuses Euroopa Liidus. ja ma tahaksin väga selgelt öelda, pidades silmas Eh, seda Türgi striimi. Eh, nimelt eh, tegemist on propagandaga, see tuleb õigesse raamidesse paigutada. ma tänan ja nüüd härra Austrevitšus. president, president, volinik, kallid kolleegid juulikuus sel aastal Euroopa Parlamendi saadikute rühm, sealhulgas ka mina, kirjutasime komisjonile ja palusime, et komisjon hindaks, mis toob kaasa Nord Streami võimsuse kahekordistamine. ja ausalt öeldes, härra volinik, ma olin üsna šokeeritud teie kirjalikust vastusest. ja ma nüüd tsiteerin. Nord Streami torujuhtme võimsuse suurestamine, suurendamine on ennekõike kommertsotsus, punkt see on tavapärane äritegevus, ei midagi uut, ütleks ma. jah, väga häid arvamusi kuulsin kolleegidelt ja küsin teilt kolme lihtsat asja nüüd. kas te olete endiselt kindel, pidades silmas kogu geopoliitikat, et tegemist on kommertsprojektiga? ma pean siin silmas seda, et Ukrainast mind läheb see mööda esiteks. teiseks, kas te ei leia, et Nord Streami laiendamine on vastuolus eh, Euroopa Liidu energialiiduga ja energiajulgeoleku strateegiaga? ja kolmandaks, teie nägemuses, kuidas need asjad omavahel kokku lähevad, ühelt poolt torujuhtme koormuse kahekordustamine ja teiselt poolt energeetilise sõltumatuse vähendamine Venemaast. ma tänan teid juba ette vastuse eest. Honorable Ferreira härra Ferreira. president. suur tänu. niinimetatud Energialiidu väljaarendamine ei ole muud kui selle strateegilise ja peatähtsa sektori allutamine peamistele majandushuvidele Euroopas. ja need on hargmaised majandushuvid see puudutab nii infrastruktuuri väljaarendamist kui ka turgude integreerimist. nüüd vastus nendele küsimustele on alati olnud edendada energiakasutuse efektiivsust, kasutada öö, äh, omamaiseid energiavarusid igal riigil paremini, äh, energ-, energia e, e, edasiandmine liikmesriikide vahel, aga see kõik on nüüd tagaplaanile nihkunud. meil on vaja demokraatlikult analüüsida meie energiasektorit, sest ainult nii me saame need probleemid energia on üldine hüve, see tuleb tagasi võtta erakätest. E, ja nii peab Energialiit arenema. ma tänan, härra Tara uh,. Eh, ma tänan härra president, volinik Šefčovitš näitas üles algatust, et uurida Nord Stream kahe juriidilisi aspekte ja see algatus on väga teretulnud, sest tõesti energiat ener-, kasutatakse geopoliitiliste eesmärkide saavutamiseks ja lausa hübriidsõjaks. see, mis võib olla juriidiliselt väga kena Saksamaal, Venemaal ja Royal Dutch Shelli poolt välja töötatud juriidilised nüansid, härra Kanjete, meie samas anname teile kogu oma poliitilise toetuse, et peale jääda aga et nüüd see kõik kaotajaks ei jääks selles olukorras, me teame, et komisjon, parlament ja nõukogu, meie kolmnurk võib Bermuda kolmnurgaks muuta, sattuda ja head kavatsused lihtsalt liiva joosta ja sellepärast meil on vaja, et härra Tusk tegutseks. vabandust, et valesti hääldasin, härra Tusk tegutseks ja võtaks selle ülemkogu päevakorda arutada. ainult sellisel juhul proua Merkel ja monsieur Hollande näevad Fico, Kobatši, Ponta, Sobotka, Strajuma ja teiste silme läbi seda, millise saatusliku veaga oleks tegemist, kui härra Putin ja Schröder eh, ehitavad välja selle keskkonna kahjustava ja ebamajandusliku gaasitoru ma loodan, härra Kaniete, teie olete naftaäris äh, olnud, mina olin gaasiäris, mina äh, äh, ehitasin Nõukogude armees olles Venemaa-Saksa gaasitoru ja sellepärast tahan optimistlikult lõpetada. Gazprom bluffib, tal võib olla jah, mõned miljonid mida ta eraldab ENF-ile Prantsusmaal, aga sellega asi ka piirdub on vaja peatada see loll plaan, mis tahab mõrvata Ukraina kõigepealt ja siis kõik meid ülejäänuid. härra Tarand, te läksite oma ajast üle. härra Scheinfeld. ma tänan jah, peatähtis element energiajulgeoleku loomisel Euroopas on vähendada meie sõltumist import energiakandjatest, eriti need, mis ida poolt tulevad, eh, nendest, aga see saab olema raske. Eh, investeeringud Nord Stream kahte, eh, jah, see ei lähe kokku meie Euroopa energiajulgeoleku strateegiaga. olukord on tõesti eriskummaline, ühelt poolt kõikides strateegilistes dokumentides äh, on meil kirjas, et Euroopa Liit peab mitmekesistama oma energiavarustusallikaid, aga teisalt jälle ettevõtted teevad investeeringuid ja astuvad muid samme ja toetavad äh, seda, et liikmesriigid veelgi rohkem sõltuvaks muuta Venemaast ja seda, mida ütlevad poliitikud, äh, väidavad, et tegemist on äh, eraettevõtetega, kommertstegevusega, et siin valitsus ei saa sellesse sekkuda, aga Saksamaal mm, on äh, riik kaasaktsionär läbirääkimistel, nii et ei ole nii, et valitsused ei oleks absoluutselt informeeritud toimuvast. ja me peame silmas ka, mis toimub Poola ja Bulgaariaga, nende varustuskindlusega selle projekti puhul, aga samuti kogu ümbruskond on sellest mõjutatud, ka Türgi ja me räägime äh, siin solidaarsest projektist, no kuulge, äh, äh, Euroopa Liit peab andma oma panuse, et see projekt peatataks. härra Kierek, palun. energia on ühest küljest, puudutab ühtset turgu, konkurentsivõimet ja teisest küljest eesmärke, mis puudutavad kliima E, e, tegevusi. energiatõhusus ning ähm, Nord Streami äh, võimsuse kahekordistamine omavad äh, positiivset mõju Energialiidu toetamisele ning energiavarustuskindlusele. kui vaadata tulevikku, ja mitte karta mingisuguseid ähm, vaidlusi, lähtudes varasemast peab mõistma seda, et selle uue torujuhtme ehitamine on täiesti õigustatud. energia äh, tootmisel gaasi äh, kasutamine on palju tõhusam äh, kui söe kasutamine energia toetamisel, sellel on ka vähem heitmeid, mis õhku paisatakse vähe, nelikümmend protsenti vähem. lisaks sellele veel üks tõhususe osa puudutab seda, et kui paindlik on see energiakandja. see võib väga hästi toimida ka koostöös äh, tuulikutega ning äh, Nord Streami ehitajad on väga hästi mõistnud, kui oluline on majanduslikult see projekt ning äh, üldine lähenemine ning järelevalve Euroopa Liidu poolt on tähtis selles piirkonnas, Läänemere piirkonnas, meil on vaja ühenduse lähenemist siinkohal ja minu arvates on vaja ka äh, teha muud. ECR-i nimel äh, härra Van äh,, proua Van Bossult, palun. suur tänu äh, lugupeetud juhataja, volinik, kolleegid, Nord Streami võimsuse kahekordistamine on, läheb sada protsenti vastuollu energiaeesmärkidega, mis me oleme endale seadnud, me soovime vähem sõltuda Venemaa gaasist, mitte ainult äh, meie allikate mitmekesistamise osas, aga ka äh, laiendada äh, neid. kui me vaatame nüüd Nord Streami äh, võimsust, siis praegusel juhul kasutatakse sellest äh, maksimaalselt viiskümmend protsenti, lisaks sellele peab ka muud kaaluma, me ei tohi ära unustada geopoliitilisi ähm, tasandeid. kogu küsimus on selles, kas me soovime, kust me soovime tulevikus saada oma energiat ja millele me saame loota, meil on olemas allikad ja me peame sellesse väga kriitiliselt äh, suhtuma. härra Selimovitš, palun Äh, suur tänu äh, me teame juba väga pikka aega seda, et äh, gaasi küsimus on väga tundlik küsimus ja see puudutab suhtumist kui siis tegi Ukraina sama asja ja hinnad tõusid ja ähm, hinnad tõusid, Armeenia, Kirgistan, Transnistria äh, ja igal pool mujal, Balkanil, äh, Bosnial hinnad tõusid, ka need äh, äh, riigid on sõltuvad Venemaa gaasist ja peavad äh, tantsima Kremli äh, äh, muusika järgi. kuidas tagada, et Äh, see ei toimuks ka tulevikuks, me oleme enne seda näinud ja ma ei soovi, et äh, tulevikus äh, me näeksime sedasama. ja ma pean ütlema, et kõik siin peavad olema objektiivsed ja ausad kui ma kuulan seda, mis on öeldud täna siin kambris, kojas ja mida on öeldud eh, liikmete ja voliniku poolt, siis kõik ütlevad ühte ja sedasama, eh, et meil on vaja vähendada energiasõltuvust, et meil peab olema palju energiaallikaid ja et me ei tohiks olla üksikutest ekspordijatest sõltuvates, sõltuvad. see on äh, see, millest äh, me alustasime. aga äh, minu küsimus on, kas me teeme seda Nord Stream kahega? ma kahtlen selles ja volinik ütles väga õigesti täna, et meil peab olema rohkem maagaasi tarnijaid, aga siiski, kuidas seda teha? meil on meil on vaja teha valikuid e, ja me peaksime e, oma maiseid e, energiaallikaid kasutama, see oleks mõttekas. ja see oleks see vahend, kuidas me saaksime ise olla enda varustajad, nii et me ei sõltuks ühest või kahest varustajast Küpros on Euroopa Liidu liikmesriik ja minu arvates on see veel üks tarne küsimus mitte ainult Küpros, vaid ka Kreeka, Egiptus ja alternatiive on veelgi ja ärgem olgem lühinägelikult, ärgem sõltugem ainult ühest tardi, tarnijast, vaid otsigem rohkem allikaid. vaadakem tulevikku avarama pilguga ja tunnistagem, et ehm, Vahemere idaosa on see osa maailmast, kuhu tuleks ehitada infrastruktuur, mis Euroopa Liidu kodanikele tooks kasu kaasa E, herr kommissär! E, jeppe kofod palun! E, aitäh! nord streami ei tohiks laiendada nii lihtne see asi ongi meie peaksime tuginema solidaarsusele ja koostööle kuid Nord Stream esindab täpselt vastupidist kõigele sellele ja see on ohuks meie partinaabritele, Ukrainale, meil ei ole seda tarvis, eriti arvestades, et juba praegu on pool Nord Streami võimsusest kasuta, kasutamata. see nõrgestaks Euroopat ja Putin, kes praegu pommitab äh, Süüriat, äh, ei ole ära teeninud mingisugust auhinda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 ma tahan teile meenutada, et minu koduriik Poola pärast seda, kui hakati läbirääkimisi pidama Nord Streami üle, võttis kohe sõna selle vastu. sest eh, siin on tõesti kaalul energia varustuskindlus, energiajulgeolek ja solidaarsus on siin kaalul. Euroopa õigus kui siin eh, põhimõtetest kinni ei peeta, siis nii ei ole see vastuvõetav, aga sama suur osa riike lihtsalt vaikib. jah, me peame tugevdama energiavarustuskindlust meie majandus jaoks hoopis, aga see torujuhe destabiliseerib meie majandust ja äh, annab Venemaale monopoolse seisundi ja kuhu siis solidaarsus jääb, mida kogu aeg kutsutakse üles järgima, näiteks Saksa poliitikud teevad seda kogu aeg, kui kõneks on rändepoliitika ja migrandid. ja kindlasti me peame arvestama ka, mis on kirjas kolmandas energiapaketis. Molnar äh,, Egi Perts. kolleeg Molnar, palun suur tänu, juhataja, lugupeetud äh, volinik. selge on see, et Euroopa Liidu energiavarustuskindlus peab lähtuma taastuvenergiaallikatele. see ei puuduta mitte ainult keskkonnakaitset äh, või äh, rohelist ideoloogiat, aga see on tõesti väga oluline selleks, et ähm, toetada tööstust ja luua töökohti, see võiks olla siinkohal motivatsiooniks, käivitajaks, senini ei ole seda suudetud ellu viia. meil on vaja mitmekesistada olukorda, kui see aset ei leia, siis Euroopa Liidu varustuskindlus ei ole jätkusuutlik. mitmekesistamise äh, tõttu äh, on langenud ja ka Venemaa gaas peaks loomulikult äh, olema osa sellest, aga Euroopa Liit ei tohiks olla sõltuv, ei ole ainult üksi sõltuv äh, Venemaast, sest Venemaa sõltub ka meist, sest uus, äh, võrreldes uute Lähis-Ida partneritega on Euroopa palju ähm, usaldusväärsem partner ja sellepärast on meil vaja nii taastuvenergiaallikaid kui ka tarne mitmekesistamist suur tänu, järgmiseks äh, härra Kusmuk. suur tänu äh, no Nord Stream kaks on eelkõige poliitiline projekt, mitte majandusprojekt, kuna võimekus senini on kasutuses Nord Streami puhul ainult viiekümne protsendi ulatuses. selle projekti elluviimine suurte lääne partneritega äh, näitab suhet Gazpromiga kes kuritarvitab oma domineerivat positsiooni pidevalt. komisjon on pidevalt läbi viinud mitmeid uurimisi, mis puudutavad konkurentsi äh, rikkumist, aga põhiküsimus puudutab siin solidaarsust, äh, mis seoses Energialiiduga ja kahekümne kaheksa liikmesriigiga kui on äh, liikmesriike, kes soovivad et Poola või mõni teine oleks rändekriisi osas solidaarne, siis ma sooviksin ja, ja nõuaksin samasugust solidaarsust ka selles energiavaldkonnas, selleks et blokeerida see Venemaa projekt. suur tänu selle sõnavõtu eest ja härra, proua Griffin, palun lugupeetud juhataja, energiavarustuskindlus on Euroopale suur väljakutse. Ühendkuningriigi sõltuvus impordist on olulisel määral viimasel aastal suurenenud, eriti just maagaasi osas. sellest lähtuvalt sooviksin mina omakorda rõhutada, et lahendused energiavarustuskindluse osas tähendavad turu integratsiooni süvendamist, jõupingutuste energiatõhususe valdkonnas süvendamist ning toetades taastuvenergiaallikate kasutamist. Nord Streami võimsuse kahekordistamine toob kaasa mitmeid mõjusid, mida on vaja komisjoni poolt hinnata. härra Kaniete, kõigepealt komisjon peab tagama selle, et projekt on vastavuses Euroopa Liidu seadusandlusega energiaturgu, turu osas. samuti ma tahaksin, et komisjon kiireloomuliselt uuriks, mida äh, võimekuse kahekordistamine tähendaks äh, Ida- ja Kesk-Euroopa riikidele meie huvides on leida kõikehõlmav lahendus energiavarustuskindlusele, millest saavad kasu kõik liikmesriigid. ma ei ole veendunud, et see projekt on osa sellest lahendusest, aitäh uh,. Thank you. suur tänu. ja lähme nüüd uh, vaba mikrofoni juurde, meil on üsnagi pikk äh, sõnasoovijate nimekiri, neli isikut äh, soovib sõna ja kõigepealt annaksin sõna kolleeg Hedmanile. suur tänu, daamid ja härrad, äh, kõik on juba täna siin ära öeldud, seega saan piirduda ainult kõige olulisemate teemadega, mis puudutavad solidaarsust, õigust Äh, mis on meie põhialuseks Euroopa Liidus. me oleme väga palju rääkinud Euroopa Liidu põhimõtetest ja täna siin äh, tuhat korda oleme me rõhutanud seda põhimõtet. solidaarsus ei saa olla piiranguks äh, kõikidele liikmesriikidele, aga teisest küljest selliste teemade nagu Nord Stream kaks osas ei saa seda äh, põhjendada ainult majandustõhususega, ma ei ole sellega nõus. suur tänu. kolleeg Franzulitsa, palun. Bardzo dziękuję, panie president. Commissioner, when the European Council lugupeetud volinik, kui kahe tuhande neljateistkümnenda aasta nõukogu, ülemkogu otsustas, et meil on vaja plaani selleks, et energiasõltuvust Venemaast vähendada, väideti, et lisaks olemasolevate tarnijate suhetega tugevdamist välja arvatud Venemaaga peaks uueks poliitika eesmärgiks olla avada ka võimalus taastuvenergiaallikate kasutamisele. see laiendamine Põhja Nord Streami torujuhtme laiendamine mõjutab Ida- ja Kesk-Euroopa riike ja eelistab ainult teatud liikmesriike ja ettevõtteid ja seab ohtu solidaarsuse ja ühise tegevuse, mis peitub meie ühistrateegias, mille komisjon töötas välja pärast liikmesriikide palvet. see on väga negatiivne äh, lähenemine paljude riikide poolt seoses Euroopa Liidu ühtekuuluvuse ja solidaarsusega mina usun, et meil on vaja lõppude lõpuks seista Euroopa energia, varustuskindluse strateegiast, kui me ei taha eh, varustuskatkestustega mm, seotud olla poliitiliste või tarne probleemidega silmitsi seista, aitäh! suur tänu! Notis Marias, üks minut, palun. suur tänu. Nord Stream kaks demonstreerib, et äh, energiapoliitikale lisaks äh, on ka teised aspektid, mis siin kaasa märgivad. proua Merkel ütles, et me ei jäta Ukrainat üksinda ja sellele vaatamata suured äh, hargmaised äh, ettevõtted on äh, loonud selle plaani, et tuleks torujuhtme võimsust kahekordistada. samuti pannakse paika ka juhtme liikumise trassid South Stream oli minu riigi jaoks väga oluline areng ja me ootame praegu Kreeka, Küpros ja teised eh, ehk siis eh, võiks kagu osa Vahemerest saada väga oluliseks eh, energiatarne kohaks ja sellisel juhul ei oleks meil vaja taganeda memorandumist tänan, esimees, lugupeetud volinik komisjon ei peaks vaatama seda projekti kui ainult kommertsprojekti. arvestada tuleks laiema vaatega kliimamuutused, poliitika eesmärgid ja on täiesti selge, et see projekt jookseb vastupidises suunas meie äh, plaaniga oma energiatarneallikaid ähm, varieerida. see ei ole ka meie prioriteediga kooskõlas, äh, mis ähm, suurendaks energia äh, tarnekindlust. me ei, ei ole vaja Läänemere uut torujuhet, meil on juba praegu alternatiivsed äh, gaasitarned, näiteks on meil LNG terminal Leedus kahjuks kasutame eri põhjustel ainult üht kolmandikku selle võimsusest ja ma ka loodan, et sellest projektist ei saaks veel üks läbikukkumine meie poliitikas, sest seda ei saa kuidagi pidada Euroopa poliitikat toetavaks projektiks, me ei saa selliseid projekte toetada. aitäh komisjoni nimel siin härra Senjon Magniete. ma tänan, lugupeetud saadikud, ma tahan teid tänada kõiki kommentaaride eest ja mul on väga hea meel, et me oleme üsna ühel meelel sellel teemal. ma kordan, et energiajulgeoleku kontekstis mitmekesistamine on peatähtis ja see on tegevuspoliitika, mida me välja arendame, me toetame kõiki mitmekesistamisprojekte. Eh, LNG, gaasi eh, talletamise strateegia tuleb meil järgmisel aastal ja see on kindlasti, on tulevik sellel. Eh, ja me toetame ka lõunakoridori, Trans-Anatoolia ja Trans-Aadria Äh, torujuhtmed äh, on ka olulised. Äh, aga mitte ainult Aserbaidžaaniga, vaid ka Türkmenistaniga tuleks koostööd teha ja kui tingimused selleks küpsed on, siis ka Iraaniga. uued arengud on ka Vahemerel, seal on väga suured gaasivarud, kolmsada miljardit kuupmeetrit on tõendatud gaasivarusid seal ja mujalgi. nii et väga palju on hetkel töös mitmekesistamisprojekte ja meie strateegia on allikaid mitmekesistada ja ka marsruute mitmekesistada. Nord Stream kaks ei kuulu eh, sellesse valdkonda. kui see välja ehitatakse, siis Euroopa sõltuvus ühest tarnijast aina suureneb ja ühest marsruudist üha suureneb. täpsemalt see projekt võib transiidi Ukrainast välja tõrjuda ja kaheksakümmend protsenti äh, Vene gaasist hakatakse importima ühte marsruuti pidi, see suundub äh, äh, Saksamaa turule, kus suureneb import neljakümnelt protsendilt kuuekümnele protsendile. nii et see tekitab suuri kõhklusi meil ja sellepärast on väga tähtis tagada ohutu transiit Ukraina kaudu. Venemaa gaas tuleks sealt edaski Euroopa Liitu. Nord Stream kaks sellepärast ei saa kunagi ühist huvi pakkuvaks projektiks muutuda ja Euroopa Liidu rahalist toetust ta ka seetõttu saama ei hakka mitte kunagi nii et me hindame väga põhjalikult Nord Stream kaks projekti eh, ja nõuame, et, et täielikult peetaks kinni eh, seadussätetest ja võtame ka Saksa poolega ühendust, et üksikasju kuulda selle projekti kohta ja siis teeme oma järelduse Nord Stream kaks kaks projekti õiguspärasuse kohta ja võtame vastu komisjonis otsuse ja ma hoian parlamenti kursis kõigi arengutega siin. Äh, firmad on need, kes ütlevad, kas kommertskaalutlustel on elujõuline projekt või mitte, aga komisjon samas peab tagama, et oleks täielikult kinni peetud Euroopa Liidu õigusest ja Nord Stream kaks peab täielikult järgima Euroopa Liidu õigust ja eriti kolmandat energiapaketti ja samuti eh, keskkonnaalast eh, konkurentsi ja ka riigihanke seadust. sellele ma pööran erilist tähelepanu. European Council. nõukogu nimel nüüd Nikolai Schmidt, palun. Eh. lugupeetud juhataja, saan teha väga lühidalt eesistuja tänab Euroopa Parlamenti selle väga kasuliku arutelu eest ja selle huvi eest, mida on pööratud äh, energiavarustuskindlusele ja sealhulgas ka Nord Streami torujuhtmele. energiavarustuskindlus on Euroopa Liidule tähtis äh, teema meie kodanikele ja majandusele. energia varustuskindluse arutelu näitas, kui mitmeid tasandeid, keskkonna, majandus ja ka geopoliitilised tasandid. Euroopa Liidul on vaja visiooni ja ühiseid eesmärke ning rääkida ühel häälel. energialiit annab raamistiku, mis peaks võimaldama need eesmärgid saavutada eelkõige viitaksin sellele, mida ütles volinik see, mis oli ülemkogu järeldustes kahekümne üheksandast, kolmekümnendast äh, märtsist kaks tuhat viisteist. tsiteerin punkti D, kus on öeldud, et on vaja leida lahendus, et äh, kokkulepped, mis on seotud äh, gaasitarnijate äh, ka oleks kooskõlas Euroopa Liidu äh, reeglitega, eriti mis puudutab äh, nende lepingute äh, läbipaistvust ja kooskõla Euroopa Liidu lähenemisega energiajulgeoleku osas. ja minu arvates see, mida volinik ütles, on just väga õige. seega eesistuja ei, plaanib kindlasti arvesse võtta kõiki neid mureküsimusi, millele viidati ja nendega tegeleda, aitäh! Euh, euh, suur tänu, lugupeetud minister.